see puudutab Euroopa Parlamendi asepresidendi kohta, mis vabanes pärast Olli Rehni tagasiastumist. vastavalt artiklile viisteist kodukorras on järgmised kandidaadid välja pakkunud. EFTD fraktsioon on Fabio Massimo Castaldo välja pakkunud ja ALDE fraktsioon proua Anneli Jäätenmägi. valimised toimuvad homme, kahekümnendal mail keskpäeval aitäh!